elu, aga see toetab ka meie oma moraali, et me peame olema eestvedajaks maailmas. tänane arutelu on lõppenud, hääletus toimub homme kell kaksteist keskpäeval, nüüd järgmine teema. see on Sarbu raport põllumajanduse tunnistamine strateegiliselt tähtsaks sektoriks toiduga kindlustamise tagamisel. annan raportöörile sõna neljaks minutiks. sunt onorată să vă prezint austatud äh, härra president, äh, lugupeetud saadikud, äh, raportis on juttu põllumajanduse strateegilisest tähtsusest kui me neid strateegiaid ja Euroopa Liidu tulevikku arutame, siis on see väga oluline küsimus. see raport näitab, et Euroopa eh, tulevik ei ole tagatud, kui see puudutab toitumisprobleeme. toiduainetega kindlustamine on ikka probleemiks, lisaks eh, põhjustavad eh, kliimamuutused uusi probleeme nii Euroopas kui ka mujal maailmas toidu tootmine peab suurenema vähemalt seitsekümmend protsenti kahe tuhande viiekümnendaks aastaks selleks, et tagada toit. toiduga kindlustatus peab olema arutelu keskmes nii Euroopas kui ka üleilmsel areenil. Euroopa Liidul peab olema konkreetne suhtumine selle väljakutsega silmitsi seismiseks ning raportis on mitmeid äh, ettepanekuid. esiteks, meil on vaja ÜPP-d, mis on tugev ning tagab toiduga kindlustatuse nii Euroopa Liidu kodanikele kui ka teistele, kes seda vajavad. arvestades piiratud ressursse ning kliimamuutuste väljakutset, me ei saa rääkida toiduga kindlustatusest ilma tähelepanu pööramata kahele küsimusele Äh, hindade volatiilsus ning vähenevad äh, ressursid. mis puudutab hindade volatiilsust, siis äh, kutsume komisjoni üles uues ÜPP-s arvestama turu sekkumise instrumentide osa ning põllumajandustoodetega kauplemise ka spekuleerimist peaks vähendama hetkel suudetakse katta, on tagatud vaid ühe kuu toiduvarud. seepärast leian, et meil oleks vaja üleilmset toiduvaru selleks, et võidelda näljahädaga ja see peaks meil olema ka selleks, et reguleerida hindu põllumajandusturul Neid äh, reserve peaks kontrollima rahvusvahelisel tasandil ning tuginedes ähm, ekspertiisile, näid ÜRO Toiduameti ekspertiisile. Euroopa Liit peaks äh, seda protsessi juhtima või algatama raportis on ära toodud ka noorte põllumajandustootjate olukord. kui me tunneme huvi Euroopa põllumajandustuleviku suhtes, siis peame just neile tähelepanu pöörama. Euroopa tasandil vaid seitse protsenti on alla kolmekümne aasta vanad ja seepärast kutsume komisjoni üles võtma käsile vastavad meetmeid, et seda muuta ning samuti soovime tagada Euroopa põllumajanduse mitmekesisuse mainisime ka seda, et traditsioonilised põllumajandustavad, ähm, pere, peretalud, äh, mahetalud, kõik omakorda annavad väärtusliku panuse toiduga kindlustatusele ning soovime, et Euroopa programmid toetaksid selliseid ähm, lähenemisi meil on ikka veel vaesust ja nälga ka siin Euroopa Liidus, meie kodus ning ärgem unustagem, et on tuhandeid inimesi, kes on Euroopa toiduabi saanud sel talvel. seepärast on väga oluline säilitada Euroopa programmi, mis toetab ähm, Euroopa kodanikke selles vallas. sooviksin kokkuvõtteks tänada variraportööre ning kõiki äh, kolleege agrikomisjonist, kes on andnud oma panuse, mis on väga tähtis olnud ning sooviksin tänada ka sekretäriaati ning loodan, et tulevik, homme on meil väga hea hääletus, mis aitab meie kodanikke. härra Kinnes, palun proua Kines, suur tänu, sooviksin tänada meie raportööri selle suurepärase tehtud töö eest ning ka tema koostöö eest kõikide variraportööridega väga kahju on, et me räägime sellest raportist nii hilja õhtul ning võibki olla, et Euroopa ärkab ja seisab silmitsi selle probleemiga, ka samal tunnil ehk siis liiga hilja. meie arutelu selles äh, küsimuses on äh, väga oluline. mul on teatud küsimusi, kuid ähm, lõppdokumendis on need juba seletatud eelistada, mis on, milline tootmisprotsess on parem, väike, suur, mahe või mitte, ma arvan, et meil on vaja kõiki süsteeme selleks, et äh, tagada toiduga kindlustatus me peame tähelepanu pöörama spekulatsioonidele, spekuleerimisele ning ähm, hinnavolitiilsusele. põhiprobleem on sissetulek. noored põllumajandustootjad ei tööta ilma rahata, me peame sissetulekule tähelepanu pöörama, juhul kui me soovime toiduga kindlustatust tagada. minister äh, Mikolasik. härra Mikolasik, palun äh, v dôsledku neustáleho rastu populácie. rahvastiku arv suureneb ja sellepärast tuleb meil ka toiduga kindlustatuse tagamiseks äh, intensiivsemalt põllumajandust arendada. ning meil tuleb äh, loomulikult äh, toiduahela läbipaistvust ja õiglust parandada. ja põllumehed peavad saama õiglase tasu. ma isiklikult leian, et on väga oluline Äh, maaelupoliitikat äh, kasutada selles valdkonnas ning äh, selle kaudu kasva-, suurendada ka põllumajanduse ja maaelu jätkusuutlikkust. see on eriti tähtis vähem soodsates piirkondades ning just seal tuleks aidata edendada maaelu ning tuua maale elama rohkem inimesi, et nad saaksid seal ka jätkusuutlikult elada. Luis Aldes, palun. Quero dar os meus parabéns sinceros à colega Sorbu pela excelência do relatório produzido. ma tahaksin õnnitleda härra proua Sarbut, eriti arvestades seda, kui keerukas põllumajandusküsimus üldse on Äh, sinna on hõlmatud konkurentsiküsimus, siseturg, finantsregulatsioonid ning äh, samuti tuleb heita pilk ka Euroopa Liidust kaugemale, WTO ja G kahekümne poole. Need küsimused on kõik väga olulised põllumajanduse ja põllumeeste jaoks äh, ning loomulikult selleks, et tagada kogu maailm toiduga ja kõike seda me saame saavutada ainult siis, kui kõiki neid mõõtmeid tuleb arvesse võtta. näiteks ÜPP eesmärgid on võimalik saavutada ainult sellisel juhul, kui äh, ÜPP läheb kaugemale Euroopa Liidust äh, ja võetakse arvesse ka teisi poliitikavaldkondi ning selles raportis äh, on seda ka mainitud, sellepärast ma, ma olen väga rahul, seda on, et seda seal on tehtud. suur tänu, ütleb järgmine kõneleja. president, minagi tahaksin õnnitleda koos teiste kolleegidega proua Sarvot suurepärase raporti eest. Wojciechowski. loomulikult see teema saab olema üks tähtsamaid teemasid meie parlamendi äh, töö ajaks maailma rahvastik kasvab ja toidust on tõesti saama strateegiline kaup ja ku, kui meil õnnestuks, me, me võime küll asendada võib-olla naftat päikeseenergiaga, aga toitu me ei saa ikkagi asendada. Euroopa Liidus aeg-ajalt me käitume nõnda, nagu meil oleks ikkagi tegemist toiduainete sektoris ületootmisega. kogu ÜPP oli suunatud ületootmise vähendamisele, toidupakkumise vähendamisele, nüüd aga hakkab olema meil puudujääk. nii et selles mõttes on tõesti väga hea, et meil on see raport nüüd olemas, me saadame välja signaali, näitame, et meil on tarvis muuta poliitikat selleks, et põllumajandust kaitsta. ja, ja palju tänu, härra president poliitikas on tihtilugu nii nagu tavalises eluski, mis meil käes on, seda me ei oska hinnata. ja kui meil oli Euroopa Liidus toiduainete ülejääk, siis me samuti ei osanud seda hinnata kui me arvestame sööda ekspordiga, eh, siis meil on tegelikult kaheksakümmend kaheksa protsenti praegu eh, tagatud eh, omapoolne varustatus, nii et see tähendab seda, et me peame Euroopa Liidus pöörama tähelepanu ka sellele, et me ise oleksime toiduainetega kindlustatud, seetõttu väga suur tänu proua Sarvule sellise hea raporti eest, mis juhib tähelepanu põllumajanduspoliitikale ja selle rollile toiduainetega varustatuse tagamisel maailma elanikkond suureneb, me näeme kliimamuutuste tagajärgi. see on selge, et me ei saa kõikide nende nähtustega üksinda toime tulla, vaid meil on vaja strateegilist kooskõlastatust kogu maailmas. palju tänu. järgmine kõneleja. palju tänu toiduainetega kindlustatus Euroopa Liidus on mõne aastakümne pärast juba tõsine väljakutse. proua Sarbu raport näitab samuti selgelt, et toiduained ja joogivesi saavad tulevikus olema samuti väga olulised toorained. raport on äärmiselt aktuaalne me peame juba praegu mõtlema sellele, kuidas tulevikus probleemidega toime tulla. juba finantsperspektiivi koostamisel tuleb arvestada ka nende küsimustega põllumajandus tuleb näha tervikuna ja me peame ka selgelt ütlema, et põllumajandus ei tähenda ainult toiduainete tootmist, siin on tegemist väärtustega. palju tänu teile! szólva zavaró számomra hogy az európai unió országait egységes egészként kell palju tänu, härra president mul on väga kahju, et raport käsitleb kõiki liikmesriike sarnaselt, aga olukord liikmesriikides on väga erinev. Ungari nimel on mul kaks küsimust. meil on näiteks suurepärased tingimused põllumajanduse arendamiseks. kuidas on siis võimalik, et meil on nii lapsi kui täiskasvanuid, kes nälgivad? kuidas see on võimalik, et meie põllumajandus ei ole piisavalt arenenud? meil on väga suured no, pinnad, meil on väga palju maad, mida saab kasutada me äh, toodame aga äh, vaid toorainet, mis eksporditakse ja mida töödeldakse edasi äh, välismaal ja lapsed saavad pärast valmis tooteid, mis tulevad meile importkaubana. tänan. järgmiseks kolleeg Kelly, palun. nii nagu ka teised liikmed, soovin õnnitleda proua Sarbot selle raporti puhul ta rääkis väga paljudest küsimustest, see raport on väga ülevaatlik, tahaksin küll viidata teatud küsimustele ning loodan, et me suudame tagada selle, et ÜPP roll ei vähene. loodetavasti suudame taga seda, julgustada noori tegelema põllumajandusega. ning ise sooviksin lisada seda, et meil on poliitika, kus energia kultuure julgustatakse kasvatama, kuid arvestades toidu nappust, peaksime võib-olla ehk silmas pidama seda, et kas me peaksime julgustama seda, kas me peaksime pigem vaatama seda, et me oleme võtnud inimestelt toidu selleks, et energiasektorit arendada. aitäh! järgmine kõneleja, palun. aitäh, härra esimees, ütleb äh, kolleeg Segedi. raportis ähm, näeme, et me ei saa enam äh, ÜPP vallas edasi minna nii, nagu me oleme seni teinud. me ei saa liigutada tooteid vaid ühest nurgast, maailmanurgast teise paprika toomine Brasiiliast, Hiinast, äh, liha import äh, ei ole enam võimalik, nii nagu me varem seda tegime. toiduainete kohale jõudmiseks kulub nädalaid. Neid peab säilitama, kasutama peab erinevaid säilitusaineid, mis võivad omakorda mõjutada inimeste tervist ja võivad tekitada mitmeid haigusi ja kas-, kasvajaid. me peaksime toetama väiketootjaid selleks, et need väiketootjad saaksid äh, anda oma panuse. Senhor Presidente, o reconhecimento da agricultura como um setor estratégico no contexto da segurança alimentar, de que nos fala este relatório. Põllumajandus on strateegiline sektor ja nii, nagu seda siin raportis siis mainitakse. see on väga oluline selleks, et tagada toiduga kindlustatus ja sõltumatus. just toiduga varustamise probleemid on äh, just, seisnevad just selles, et neid piisavas koguses ja kvaliteedis ei õnnestu tagada. Äh, ja see teema on tõusnud nüüd vägagi meie päevakorda Äh, ja see finantsspekulatsioonid on mõjutanud ka nüüd toidutootmist. Äh, suured pangad, investeerimisfondid, need on äh, kontsentreerinud oma tähelepanu nüüd ka sellesse, sellele valdkonnale ja hakanud spekuleerima selles valdkonnas. ja kasutanud lausa derivatiive ja igasugu muid niisugusi finants tooteid selleks, aga Euroopa Liidul ei õnnestu kahjuks seda äh, spekuleerimist peatada ja ka sellel on äh, vägagi kahjulikud tagajärjed, nagu on näidanud ka üks hiljutine ÜRO äh, raport. suur tänu. seoses paljude teemadega, mida siin arutatakse, arutame meie siin kõige vaesemate inimeste elu Äh, Rooma, roomide elu ja põllumajandust selles äh, sektorite vahelises temaatikas äh, käsitletakse väga harva sellepärast, et Euroopa kõige vaesematel ei ole, nendele ei kuulu ju mingit maad ega põllumajandusmaad ja neid ei puuduta üldsegi miski muu kui ainult see, et neil oleks toit laua peal. üks minu kolleegidest just ütleski, see on üks Euroopa Liidu tänastest põhiteemadest, sellepärast ma arvan, et komisjon, kes töötab nende dokumentide kallal, eh, ja need dokumendid peavad olema kooskõlas ka muude vaesuse vastu võitlemise meetmetega Euroopa Liidus. suur tänu. Eh, nüüd annaksin sõnajärje proua volinikule suur tänu. komisjon tervitab seda raportit, leiab, et see on tõesti ajakohane, sest toiduainete hinnad on järsult tõusnud, mm, peamiselt äh, looduskatastroofide ja äh, ilmastikutingimuste tõttu, aga ka tõusvate energiahindade tõttu. sellepärast tahaksin ma tänada raportööri proua Sarvut ja ka põllumajandus- ja maaelukomisjoni liikmeid tehtud jõupingutuste eest Mm, toiduga kindlustatus on äh, väga oluline umbes miljardile inimesele maailmas, kes siiani nälga kannatavad, aga samuti on see oluline äh, kergesti haavatavatele inimestele Euroopas. ÜPP küll peaks hakkama olukorda muutma aeg-ajalt me eh, küll kritiseerime ÜPP-d, kuid sellegipoolest on meil õnnestunud selle kaudu anda inimestele toitu ähm, äh, sobiva hinnaga, kohase hinnaga ja on ka tagatud toiduga kindlustatus Euroopa Liidus. Äh, ÜPP mm, teatises, äh, mille komisjon võttis vastu kaheksateistkümnendal detsemb-, novembril, käsitletakse toiduga kindlustatust keskse teemana siin raportis mainitakse hindade äh, volatiilsust, mis samuti seab ohtu toiduga kindlustatuse, sellepärast et see mõjutab nii tarbijaid kui ka tootjaid. komisjon on täielikult nõus sellega, et liigset hindade volatiilsust tuleb käsitleda, tuleb leida viise, kuidas paremini olukorda reguleerida, kuidas turg oleks läbipaistvam ja selleks ei ole vaja mitte ainult finantsmäärusi teha paremaks, vaid ka just nimelt läbipaistvus turul peab äh, muutuma suuremaks. Äh, siin raportis mainitakse üleüldist, äh, ülemaailmselt toiduvaru loomist. see ei ole kerge töö ja meie varasemad jõupingutused selles valdkonnas ei ole olnud edukad. sellepärast nõuab see teema kindlasti detailsemat arutelu, aga nõuab ka varasemate kogemuste analüüsi, näiteks nende kogemuste, mis me saime sellest ühe miljardi suurusest toidu rahastamisvahendist, mille komisjon kahe tuhande kaheksandal aastal vastu võttis samuti sellest tööst, mida komisjon tihedas koostöös ähm, ÜRO Toiduametiga ette võttis selleks, et äh, tagada, et oleks olemas toiduvarud selleks, et leevendada tõusvate hindade poolt saadavat lööki. Äh, ka G kakskümmend vaatab sellesse toiduvarude küsimust lähedalt ning võite olla kindlad, et Euroopa Komisjon võtab aktiivselt osa nendest Äh, äh, nendest aruteludest lähinädalatel ja raportis öeldi ja paljud teie siin ka äh, kutsute üles selleks, seda selleks, et Euroopa Liidul oleks tugev ÜPP ja maaelu arengupoliitika, mis toetaks innovatsiooni äh, ja kõiki neid meetmeid, mis on suunatud äh, sellel sellele, et vähese, väheste ressurssidega suuremat saavutada. komisjon on sellega nõus. ei ole ühtki muud äh, instrumenti kui tugev ÜPP, mis suudab tagada nii majandusliku kui ka keskkonnakaitse valdkonnast konkurentsivõimelise põllumajanduse, mis kaasab noori inimesi ka põllumajandussektorisse Euroopas. suur tänu! suur tänu, äh, arutelu on lõppenud, hääletus toimub homme kell kaksteist. järgmine istung algabki homme, kaheksateistkümnendal jaanuaril